nüüd muudatust viis. me oleme juba hääletanud esimese osa üle, nüüd hääletame teist osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud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 6,000. Data there. Show the data. 6,000. Okay. Okay. Alors, euh, ici, It's a little bit difficult, but... hääletamine on meil täna natuke keeruline, aga me varsti jätkame hääletust. ja ma kordan veel kord, et ma ei loe ette kogu muudatusettepaneku numbrit, esimest kahte numbrit, kuus, null. ma ütlen ainult viimased kaks numbrit muudatusettepaneku numbrist. nii et, et nüüd hääletame muudatusettepanekut kuus. see on proua Garcia Pereselt. meie sooviksime kahtekümmet nelja kontrollida, öeldakse saalist. jah, me võime kontrollida muudatust kakskümmend neli elektrooniline hääletus. Äh, vabandust, äh, juhataja. ma äh, tahtsin öelda, et minu kolleegid Rahvaparteist ei ole mu eelmist muudatusettepanekut hääletanud, me, kas te oleksite valmis hääletust otsast peale alustama, sest siin valitses pisut segadust? ma ma, ma tean, aga meie, meie fraktsioon ei ole hääletanud. Eh, ma vabandan, aga me ei saa hääletust otsast peale alustada. aga me alustame nüüd muudatusega kakskümmend neli. hääletus on alanud, see on elektrooniline hääletus siis ka EFD fraktsioon. Teil on kaks inimest, kes hääle, kes ei peaks hääletama, kaks inimest liiga palju. niisiis, kaks EFD fraktsiooni liikmed, palun võtke oma kaardid masinast välja, teid on liiga palju. It's still two members. ikka on veel EFD fraktsioonist kaks liiget ülearu palun võtke oma kaardid hääletusmasinast ära me ei saa niimoodi hääletada, niisiis palun kaks EFT fraktsiooni liiget, võtke oma kaardid masinast ära. I am so sorry, but we can't äh, me ei saa niimoodi hääletada, EFT-l on kaks inimest ülearu hääletamas ja ma tahan veel kord öelda, et tegemist on FEM komisjoni hääletusega, ainult FEM komisjon hääletab ja EFT fraktsioonil on kaks hääletajat ülearu. palun võtke oma hääletuskaardid masinatest ära. We try to do a new stop äh, üritame uuesti alustada ja ma tõesti vabandan, et me peame uuesti hääletama muudatuse kakskümmend neli üle, hääletus on alanud. ikka üks EFT fraktsiooni liige ülearu. ma ei saa aru, milles on asi, aga osad EFT fraktsiooni liikmed peavad loobuma hääletamisest. ja ma rõhutan veel kord, hääletavad ainult FEM komisjoni liikmed. selle segaduse pärast me lihtsalt ei saa praegu edasi hääletada, ma väga vabandan selle segaduse pärast, proua Omen Ruiten. jah palun kontrollige, kes EFD fraktsioonist on üldse kohal ja kui me teame, kes on kohal, siis me ka teame, kes on see, kes peab hääletamise lõpetama ja siis me saame jätkata. Yes, we work with that now. jah, me tegeleme sellega praegu. selgitame kohe välja, kes EFD fraktsioonist on kohal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 The two members from EFD, can they show the place? Can I ask two members from ma palun, et kaks EFD fraktsiooni liiget tõstaks käe. no ma nüüd tuleb välja, et kedagi ei ole saalis. It's a little bit confusing. asi on väga segane, niisiis me alustame jälle hääletust ja hääletame nüüd muudatust kakskümmend neli, jällegi hääletus on alanud to... ikka on kaks EFD fraktsiooni saadikut üle. With the names, and we will take out yeah. the votes of two EFD. I'm very sorry for ma vabandan selle segaduse pärast. aga nüüd hääletame jällegi muudatusettepanekut kakskümmend neli ja hääletame nimeliselt ja võtame siis lihtsalt kaks EFT fraktsiooni kolleegi maha pärast. niisiis, palun hääletage veel kord muudatust kakskümmend neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. And it's clear ja selgelt tagasi lükatud. nüüd läheme edasi muudatuse kuus juurde, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud. kakskümmend kuus proua Figureidolt, kes on poolt? ja me kontrollime muudatust kuus, elektrooniliselt hääletus on alanud. niisiis, kas kellegi hääletusmasin ei tööta? alustame siis uuesti, hääletus on alanud, muudatus kuus. hääletus on lõppenud see on tagasi lükatud. nüüd kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kas soovite kontrollida? hea küll, kontrollime elektrooniliselt. muudatus seitse, hääletus on alanud rahvaparteil on üks hääletaja ülearu. nii, nüüd on kõik korras. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud soovite kontrollida? hääletus on alanud, muudatus üheks, vabandust, kaheksa, elektrooniline kontroll. hääletus on lõppenud ja see on tagasi lükatud. üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaksteist. me peame hääletama üheteistkümne teksti üle. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kolmteist, Garcia Perez, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viisteist poolt oi, viisteist langeb ära, nii et, et läheme muudatuse kakskümmend kaheksa juurde poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime kahekümne kaheksandat, hääletus on alanud. rahvaparteil on üks hääletaja ülearu. nüüd on kõik korras. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud kakskümmend kaheksa on tagasi lükatud, nüüd kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. hästi, kontrollime, kakskümmend üheksa, elektrooniline kontrollhääletus on alanud. hääletus, äh, sotsiaaldemokraadidel on nüüd üks hääletaja ülearu nüüd on kõik korras. hääletus on lõppenud ja see on tagasi lükatud, see muudatus. kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend suulise muudatusettepanekuga kui te olete suulise muudatusega nõus, jah, siis hääletame muudatust kolmkümmend koos suulise muudatusega, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja see on kõik. suur aitäh ja ma tõesti vabandan selle segaduse pärast, mis hääletuse käigus toimus. suur aitäh kõigile! Thank you for all help. It was a little bit confusing. Yes. Då kan vi eh, börja med vårt... ja nüüd eh, tähendab see seda, et me alustame oma ühist komisjoni istungit, kus on ehi-, esindatud siis nii FEM komisjon kui ka libe komisjon. ma tahaksin tervitada kõiki kahe komisjoni liikmeid, komisjonide sekretariaate, ametnikke, tõlke tere tulemast pärast suvepuhkust, tere tulemast tagasi tööle. meil on kõigepealt vaja kinnitada päevakorda. me ei ole saanud mingeid ettepanekuid päevakorra muutmise kohta, nii et, et võime päevakorra kinnitada. kahekümne teise juuni istungi protokoll on teie kaustas see tähendab, et me võime nüüd kohe edasi minna Äh, kolmanda päevakorrapunkti juurde, milleks on inimkaubandus. Äh, selle teema taustaks on see, et komisjon on välja tulnud direktiivi eelnõuga selles osas, kuidas tuleks võidelda inimkaubandusega ja kuidas kohelda inimkaubanduse ohvreid. Äh, inimkaubandus Äh, mõjutab väga tugevalt naisi ja lapsi, just nemad on tihti inimkaubanduse ohvriteks. seega on tegemist teemaga, mis äh, kuulub äh, nii meie komisjoni kui ka libekomisjoni pädevusse. ja seetõttu, nagu te teate, oleme me otsustanudki korraldada ühise komisjoni istungi vastavalt kodukorra reeglile viiskümmend üks ning meil on juba toimunud ka ühine seminar, kus vastutavad raportöörid ning kahe komisjoni kolleegid said selle teemaga juba tegeleda. see toimu-, kolmekümnendal juulil mõlemad raportöörid esitasid siis esialgse ettepaneku. täna me äh, viime läbi sellise orienteeriva hääletuse lihtsalt äh, suuniste saamiseks, et meil oleks tõesti mandaat läbirääkimisteks nõukoguga. ning mul on väga hea meel, et koostöö äh, kahe komisjoni vahel on olnud suurepärane, koostöö kahe rap-, raportööri vahel on olnud suurepärane ning Äh, meie koostöö ka koda-, libekomisjoni sekretäriaadiga on olnud suurepärane. tegemist on olnud tõepoolest väga hea koostööga. enne, kui me alustame seda orienteerivat hääletust, tahaksin anda sõna kahele kaasraportöörile, kõigepealt tahaksin anda sõna proua Bauerile, kes esindab siis meie komisjoni, niisiis proua Bauer, teil on sõna. These uh, possibility to... suur tänu selle võimaluse eest selgitada seda üsna ebatavalist olukorda, mis meil praegu on. meil tavaliselt on toimunud muudatusettepanekute arutamine, aga suvevaheajal on meil tulnud väga palju muudatusettepanekuid, üle kahesaja laekus neid. ja ei olnud võimalik arutada läbi kõik kompromissettepanekud kõikide huvilistega. ja sellepärast ma nüüd vabandan teie ees. kallid kolleegid, palun öö, mõistke seda erakorralist olukorda. ma tahan tänada suurepärase koostöö eest. Te näete, et me leppisime kokku pea üheksakümne protsendi ulatuses hääletamisnimekirja üle koos sotsiaaldemokraatidest kolleegiga libest. ja kui meil on osade kaupa hääletamine, mida on palunud erinevad fraktsioonid ja komisjonid, siis ma palun, et Rahvapartei kolleegid libest peaksid kinni FEMi naiskomisjoni hääletamisnimekirjast, sest mina olen libe komisjoni äh, variraportöör Rahvapartei poolt. igatahes ma tänan teid suurepärase koostöö eest, mis meil oli sekretariaadiga seal vastutavate isikutega, see oli tõesti suurepärane, aitäh! Eh, ma tänan, nüüd ma annan sõna proua Hetile. Tack så mycket ordförande. Jag ska fatta mig väldigt kort och bara säga att jag kan... Suur aitäh! Tahaksin lühidalt öelda vaid seda, et olen sajaprotsendiliselt nõus sellega, mida ütles proua Bauer ja tahaksin siiralt tänada kõiki neid, kes selle dokumendi väljatöötamisel osalesid, see oli tõepoolest väga edukas koostöö. loomulikult on meil veel käia väga pikk tee, kuid ma arvan, et me oleme täiesti õigel teel saavutamaks väga head tulemust. tahaksin hääletuse kohta öelda veel seda, et on selles dokumendis muudatusettepanek number kakskümmend üks. sellel kompromissettepanekul pole vähimatki ühist artikliga üheksakümmend viis ja seetõttu me taha sooviksime siin eraldi hääletust muudatusettepaneku üheksakümmend viis osa. suur aitäh, proua Heti! ma tänan proua Sargentini. proua Sargentini, palun. ma tänan. Eh, kompromiss kakskümmend üks. Eh, meie muudatusettepanek üheksakümmend viis, eh, mis puudutab andmete subjekti ja andmete kogumist andmesubjekti kohta ei ole kompromissi üheksakümmend viis sisse läinud ja sellepärast ma tahan teha suu-, suulise muudatusettepaneku, sest vastasel korral ma ei saa hääletada meie muudatusettepaneku üheksakümmend viis poolt Yes, on... jah, me hääletame selle üheksakümne viienda muudatusettepaneku ka läbi. Okay. niisiis, mis tähendab seda, et me võime minna kohe hääletamise juurde. järjekordselt ma palun tegemist on suunda andva hääletusega, pidage seda silmas. ja ma olen selle koosoleku juhatajaks siin koos libekomisjoni esimehega härra Lopes Aguilariga. meil toimus suurepärane koostöö. Äh, meie kaks juhatust tegid tublit koostööd ja ma tänan selle eest, enne kui me asume hääletama. nii et ma usun, et nüüd on kõik valmis, nii et saame kohe hääletama hakata. ja me alustame äh, saja kuueteistkümnenda muudatusettepanekuga, kes on poolt? vastu erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss number üks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja pärast seda läheme muudatusettepaneku sada üheksateist juurde, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus sada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime üle, sada kakskümmend kaks, kontrollime üle, elektrooniliselt hääletus algas we have currently PPP too many, so if the, if the thing which is used just a second, we check with the, with the technicians. We must check. me peame üle kontrollima tehnikutega. ma ei tea, milles probleem on, aga me peame tehnikud ära ootama I am so sorry, but it's tõesti, vabandan. aga meil on probleeme elektroonilise hääletamisega, nii et üritagem kätega märku anda. palun, muudatusettepanek sada kakskümmend kaks, kes on poolt, andke käega märku kes on vastu? jah, see on vastu võetud. me ei saa üle kontrollida elektrooniliselt, sest meil on probleem elektroonilise hääletamisega, sellepärast me lugesime hääled kokku ja meil on vaja enamust ja kuus inimest hääletasid rohkem poolt kui vastu. ma loodan, et see probleem, mis meil on elektroonilise hääletamisega, saab lahendatud, aga nüüd me läheme edasi, kompromiss, muudatusettepanek number kaks, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd me läheme edasi muudatusettepanek sada kakskümmend neli juurde, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üks poolt. ei, see langeb ära hoopis nii et muudatusettepanek sada kolmkümmend, kes on poolt? sada kolmkümmend, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend üks, kes on poolt? proua Parvanova meil on suuline muudatusettepanek ja kolm horisontaalset ettepanekut tegelikult, eh, mis me lõpus eh, on, aga me peame nad praegu läbi hääletama. võib-olla kõige esimese hääletame kõigepealt läbi, see on seal nimekirja lõpus, see puudutab seitsekümmend ühte, viitkümmend kaheksat, kuutkümmet ja kuuendat kompromissettepanekut, need kolm Mm. horisontaalsed muudatusettepanekud suulist on lõpus, aga nad praegu, see esimene puudutab seda konkreetset muudatust. Yes, Mrs Pavanova. jah, proua Parvanova, jah, on võimalik praegu hääletada ja me leiame selle nimekirjast leheküljelt kakskümmend üks, ma arvan, on see viimane lehekülg. kas kõik on leidnud üles suulise muudatusettepaneku ALDE fraktsioonilt? hästi, kõik leidsid üles ja esimene neist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine ALDE fraktsioonilt tehtud muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja meil on suuline muudatusettepanek rohelistelt ja me hääletame, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud niisiis, me läheme nüüd tagasi muudatusettepaneku sada kolmkümmend üks juurde, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. No, 125 was not adopted. Was not adopted, yes. No. So we vote on Amendment 21. Yeah, yeah. Which is, yeah. Yeah. Yes, Mrs Power we.... jah, proua Power, ma hääletame kahekümne esimest muudatusettepanekut, kakskümmend üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd sada kolmkümmend kaks palun, kui teil on midagi öelda, siis palun paluge sõna ja lülitage sisse mikrofon. ma kuulsin, kellelgi oli soovi. ei ole? hästi. hakkame hääletama. proua Barbanova. me palusime elektrooniliselt üle korra kontrollida sada kolmekümne esimese. hästi, elektrooniliselt sada kolmkümmend üks me proovime elektroonilist süsteemi jälle. muudatusettepanek sada kolmkümmend üks, hääletus algas. Normally it's okay. So even if I have all these too many. C'est normal. Hein? Oui, c'est normal, comme ça, c'est normal. Ah, c'est normal. C'est ok. C'est normal. Ok. Fine. Okay. Yes, it's uh, rejected. tagasi lükatud. viisteist olid poolt, kolmkümmend neli vastu, üks jäi erapooletuks, seega lükati tagasi. ja nüüd sada kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend kolm on tagasi võetud, nii et sada kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss number kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. pärast seda me läheme saja kolmekümne viienda muudatusettepaneku juurde, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus sada nelikümmend kaks, ei, nelikümmend üks. muudatusettepanek sada nelikümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime üle, sada nelikümmend kolm, elektrooniline hääletus algas. hääletus lõppes ja vastu võetud. kolmkümmend üks olid poolt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 erapooletud. kontrollime üle. sada viiskümmend kolm. elektrooniline hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kakskümmend neli olid poolt. Läheme saja viiekümne neljanda juurde, kes poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolmkümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend kaks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. elektrooniliselt kontrollime üle, sada kuuskümmend kolm, elektrooniline hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. kakskümmend seitse olid poolt, kakskümmend üks vastu. nii et kolmkümmend neli, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend viis poolt ma tahan teha mu suulise muudatusettepaneku saja kuuekümne viie kohta. artikkel kümme lõige viis. ma tahaksin lisada pärast teksti liikmesriigid peavad tegutsema vastavuses nõukogu direktiiviga. kas oli kõik õige? jah, oli õige. vastavalt direktiiviga kahe tuhande neljast aastast kaks tuhat neli kaheksakümmend üks ja see puudutab elamislubasid, see direktiiv kas kellelgi on vastuväiteid sellele suulisele muudatusettepanekule? palun lülitage sisse mikrofon, proua Bauer. see on juba hõlmatud muudatusettepaneku sada kuuskümmend kaks ja selle me võtsime juba vastu. nii et me ei saa hääletada suulise muudatusettepaneku üle, proua Bauer andis selgituse, nii et hääletame sada kuutkümmend viit, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuuskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd sada kuuskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seitsekümmend üks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime üle, sada seitsekümmend kuus. elektrooniline hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud, kakskümmend seitse oli poolt, kakskümmend üks vastu. sada seitsekümmend seitse, kes on poolt? vastu, erapooletud. kontrollime üle. sada seitsekümmend seitse elektrooniline hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kakskümmend seitse hääletasid poolt. kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vast-, tagasi lükatud ja nüüd kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja sada kaheksakümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime üle sada üheksakümmend kaks, elektrooniline hääletus algas. sada üheksakümmend kaks hääletame. hääletus lõppes vastu võetud kakskümmend viis hääletasid poolt, sada üheksakümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend neli, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksakümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kolm, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime üle kakssada neli. elektrooniline hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud, kakskümmend neli hääletasid vastu. kakssada viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend viis. esimene osa, esimene osa nelikümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd kakssada seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. esimene osa kahesaja kümnes poolt. kontrollime üle kahesaja üheksanda kakssada üheksa. proua Hedi, muudatusettepanek kakssada üheksa, elektrooniline hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kolmkümmend kaks olid poolt, nüüd kakssada kümme. esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kas tahate üle kontrollida kahesaja kümnenda teise osa? elektrooniline hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud kakssada üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kakskümmend üks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend kaheksa poolt, vastu, vastu võetud nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kakskümmend neli poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kakskümmend seitse poolt, vastu, vastu võetud, viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd järgmine kompromiss neliteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neli poolt. kontrollime üle kuuekümne esimese. kuuskümmend üks elektrooniline hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud. nüüd neljas, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viisteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd kuuskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud ma arvan, et peame kuuekümne kaheksanda üle kontrollima, elektrooniline hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss kuusteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitseteist, kes poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus seitsekümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend seitse, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss üheksateist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üksteist, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend üks. ja nüüd sõna proua Heetile. Uh, jah, ma tahaksin tulla selle juurde tagasi, millest ma varem rääkisin ja see oli muudatusettepanek üheksakümmend viis. me tahaksime osade kaupa eraldi hääletada eh, üheksakümne viiendat muudatusettepanekut, eraldi hääletust paluks. proua Heid, palun selgitage konkreetselt, mis sõna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 Eh, see on esimene osa või pigem teine osa. Due diligence in identifying eradicating public sector involvement. kas eh, kõik nüüd teavad, et tegemist on muudatusettepaneku üheksakümmend viis ja me hääletame seda eraldi, eraldi hääletame üheksakümne viiendat muudatusettepanekut, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd hääletame kompromissi kakskümmend üks üle. palun. vabandust, aga mina palusin üheksakümne kaheksandat muudatusettepanekut eraldi hääletada, sest meie arvates see ei läinud sisse kompromissi kakskümmend üks ja see muudatus puudutab et jääb sisse in full respect of data subjects, täielikult austades andmesubjekte. asi puudutab andmesubjektide õigusi, isiku õigusi, kelle kohta andmeid kogutakse. Yes, first of all we want jah, kõigepealt me hääletame kogu kompromissi kakskümmend üks ja pärast seda me hääletame eraldi üheksakümne kaheksandat. aga miks nii, me hääletasime eraldi üheksakümne viiendat, ka see, keegi leidis, oli kompromissis juba kajastatud. aa, ah, okei okay.. olgu, olgu, olgu nii, me hääletame nüüd kompromissi kakskümmend üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd hääletame muudatusettepanekut üheksakümmend kaheksa ja te kuulsite selgitust, kes on poolt üheksakümne kaheksandal. vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd üheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, ükssada, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada ka kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viisteist. kas kontrollime üle sada kolme? hääletus elektrooniliselt algas hääletus lõppes. vastu võetud. oi, siiski vabandan, vabandan, tagasi lükatud. kakskümmend viis hääletasid vastu, kakskümmend üks olid poolt, nii et tõesti tagasi lükatud. ja nüüd viisteist, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksa poolt. kontrollime üle, sada seitse. hääletus elektrooniline algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud sada kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üksteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kontrollime üle sada viisteist, elektrooniliselt hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud kakskümmend kuus oli poolt, üheksateist vastu. ja nüüd on meil lõplik hääletus komisjoni ettepaneku üle muudetud kujul. elektrooniline hääletus. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud nelikümmend kaks oli poolt, üks hääletas vastu, viis tükki jäid erapooletuks. õnnitlused meie vastutavatele raportööridele ning tänan teid kõiki kannatlikkuse eest, mida te üles näitasite siin hääletamisel. jah, meil oli probleeme. aga tänan teid kõiki hea koostöö eest. suur tänu!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 take your seats. palun istuge oma kohtadele. palun. We must go on. me peame oma tööd jätkama. kallid kolleegid, palun istuge oma kohtadele ja kui te tahate kellegiga rääkida, siis palun tehke seda väljaspool istungisaali we go. Nu fortsätter vi vårt... Niisiis, nüüd jätkame oma ühisistungit libekomisjoniga ning meie järgmine päevakorrapunkt on Euroopa lähenemiskeeld vastavalt kodukorra artiklile viiskümmend üks teeme me siin jällegi kahe komisjoniga koostööd ning ja seda istungi osa hakkab juhatama libe komisjoni esimees koos siis FEM komisjoni esimehega ma arvan, et te kõik olete selle te teema taustaga tuttavad, tegemist on algatusega, millega on välja tulnud terve rida liikmesriike. see algastus võimaldaks meil siis luua Euroopa lähenemiskeelu ning äh, see mõte selle lähenemiskeelu taga on siis kaitsta ohvreid isegi sellisel juhul, kui vägivalla ohvrid lähevad teise liikmesriiki kui siis see liikmesriik, kust nad ise pärit on meil on toimunud juba varem ühiseid arutelusid koos libekomisjoniga. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg oli kaheteistkümnes juuli meil on sada nelikümmend üks muudatusettepanekut ning tänase ühise istungi eesmärk ongi arutada neid muudatusettepanekuid. ning ma tahaksingi kõigepealt anda sõna kahele kaasraportöörile äh, võrdõiguslikkuse komisjonist proua Jimenez Becerrilile ja libekomisjonist proua Romero Lopesele kõigepealt annan ma sõna proua Jimenez Peferellile. niisiis, teil on sõna. Sí, buenos días. Eh, como ya usted ha hablado del número... tere hommikust! Te juba valmistasite ette dokumendid muudatusettepanekutega, kuid ma tahaksin öelda, et et neid muudatusettepanekuid laekus väga palju, mis näitab seda, et mitte keegi ei ole ükskõikne selle tähtsa küsimuse suhtes. meie jaoks tuleb, meil tuleb teha väga palju ohvrite ja nende kaitsme nimel. parlamendisaadikud on sellest aru saanud. me püüame lähendada erinevaid seisukohti selleks, et anda tõepoolest kõikides liikmesriikides ohvritele teadmine, et nad on kaitstud. kui mm, meil õnnestub saavutada õige hääletustulemus saavutatud kompromisside najal, siis on see kõik vaieldamatult väga oluline dokument ja kõigepealt, kui me räägime artiklist üks, mis puudutab lähenemiskeeldu ja kus püstitakse kaitse eesmärk, siis minu arvates on see eesmärk liiga ebaselgelt formuleeritud, seetõttu on oluline siiski rõhutada, et meie eesmärgiks on ohvrite, ohvrite asjaomane kaitse ma tänan kõiki, kelle muudatusettepanekud on rikastanud seda dokumenti, olen korduvalt rõhutanud, et see ei olnud sugugi lihtne selle dokumendi äh, kallal töötada, kuna erinevate riikide rahvuslik seadusandlus takistab siin osas edukalt edasiminekut ja seetõttu äh, on takistatud ka selle äh, Eh, Euroopa lähenemiskeelu rakendamine erinevates liikmesriikides. meie jaoks on e-, oluline saavutada eesmärk, et lähe, eh, lähenemiskeeld kehtestataks sõltumata siseriiklikust seadusandlusest. see tähendab seda, et liikmesriigid peavad eh, seda arvestama, kuid samas me peame tunnistama, et kui kaitsevajadus on olemas, siis tuleb kaitsevajadus tagada ja seetõttu peame tegema kõikvõimalikke jõupingutusi, muuhulgas muudatusettepanekute kaudu, et vaatamata siseriiklikule seadusandlusele selline kaitstus oleks tagatud. selleks, et me saaksime lihtsa, ühemõttelise ja lihtsalt rakendatava instrumendi olen äärmiselt rahul nende muudatusettepanekutega, kes püüds-, eh, mis püüdsid, mis püüdsid saavutada veelgi kõrgemad nõudmised eh, selle lähenemiskeelu eh, saavutamise osas, see puudutas terrorismi ohvreid, laste kallalt sooritatud vägivalda ja nii edasi ja kõikvõimalikke ennetavaid meetmeid ja teavitusmeetmeid, mida liikmesriikides tuleks rakendada, ma ei peatuks nendel kõikidel, kuna meil hetkel puudub selleks vastav ajakava. Teil on kõigil võimalus nende muudatusettepanekutega ise tutvuda. soovitan seda teha kõigil, kes asja vastu sügavalt huvi tunnevad. Mm, see, ma leian, et muudatusettepanekuid eh, saab veel ka eh, parandada selleks, et leida tõepoolest ühene õiguslik alus. me peame ka eh, vaatama, miks teatud riigid seni lähenemiskeeldu rakendada ei soovi, mis neid takistab. osades riikides on äh, tegemist kriminaalmenetluse valdkonda kuuluva osades äh, liikmesriikides, aga haldusvaldkonda kuuluva õigusrikkumisega. seetõttu me peaksime silmas pidama muudatusettepaneku äh, ja kompromisside lihvimise täht-, kuupäevana kahekümnendat septembrit ja selles suunas äh, järjekindlalt töötama. samas leian, et me võiksime lõppkokkuvõttes olla äh, uhked nimetatud dokumendi projekti üle, sest see tagab inimeste eetilise solvamise, nende moraalse ohvriks langemise äh, tagajärgede arvestamist. suur aitäh! annan sõna proua Romerole tänan Eh, koostöö eest kõikide nendega, kes oma muudatusettepanekutega parandasid dokumendi teksti. tahaksin veel kord rõhutada, et et kui me räägime lähenemiskeelu rakendamisala, siis on oluline eeskätt parandada dokumendi punkti number üks. meie jaoks on oluline, et kõik liikmesriigid toetaksid seda initsiatiivi ja et see leiaks kõikides liikmesriikides toetuse. kui me räägime sellest initsiatiivist, siis ei tohi unustada, et teatud liikmesriigid on vastu võtnud ennetava preventiivse seadusandluse ja rakendavad meetmeid, mis on palju kiiremad ja tõhusamad. sest tegelikult kulgevad kõik protsessid muuhulgas juriidilises mõttes väga aeglaselt ja tänu sellele aga, et nendes riikides on vastu võetud edendav seadusandlus, suudavad nad tegutseda palju kiiremini ja me tervitame seda. kui me räägime aga politsei meetmetes, siis see tegelikult rakendatakse enne seda, kui hakkavad tööle õiguskaitseorganid. asi on ju tegelikult selles, et siis, kui on vaja ära oodata kohtuotsust, on kõigepealt juba aset leidnud kuritegu ja me jõuame, tuleme oma meetmega kohale, hakkame seda rakendama tegelikult liiga hilja, me oleme selleks hetkeks juba liiga hilja äh, eks jäänud, samas me peame arvestama, et äh, õigusorganite tegevus on kord juba niisugune veski, mis jahvatab väga aeglaselt. seega me peame oma otsuseid vastu võttes mitte tingimata lähtuma sellest, missugune on ohvrite käsi, käsitlemise juriidiline alus erinevates liikmesriikides, me peame leidma ühise nimetaja vaatamata sellele, et sellisele lähenemisele oleme põrganud komisjoni vastuseisule. kui me öö, lähtume ka sellest, milline on parlamendi õigusteenistuse ettepanekud ja nõuanded, siis me peame arvestama, et kodanike vaba liikumine Euroopa Liidu territooriumil on ka ohvritele, eh, ohvrite õigus Euroopa Liidus ja et me peaksime seetõttu seda lähenemiskeeldu rakendama mitte ainult eh, ohvri päritoluriigis, vaid ka selles liikmesriigis, kuhu ta on liikunud seetõttu on parlamendi tegevus selles küsimuses väga oluline. meie kui parlament saame anda signaali, meie saame eh, rõhutada sellele, et rõhuda sellele, et meie kui parlament eh, soovime selgepiiriliselt määratleda ohvrite seisundi ja nende kaitse muuhulgas lähenemiskeelu kaudu muudatusettepanekud kajastavad mitmeid erinevaid lähenemisi sellesse teemasse, kuid ma leian, et kompromissid on võimalikud. seda enam, et äh, minu fraktsioon on äh, teinud mitmeid sellesisulisi ettepanekuid. Ehm, suur aitäh, mul on siin sõnesoovijate nimekiri, palun. suur aitäh kõigepealt tahaksin tõepoolest tänada raportööri, raportööri <clears throat> ja variraportööri, kes on tõepoolest teinud ära väga suure töö, kes on tegelikult selle dokumendi projekti näol taganud läbimurde ühelt poolt äh, äh, seetõttu, et äh, keegi ei uskunud, et meil õnnestub saavutada erinevate liikmesriikide õiguskorralduses juures selline ühine seisukoht ja et me oleme valmis võitlema eh, selle instrumendi rakendamise eest kogu Euroopa Liidus, mõistes ühiselt ja ühtselt, mida või keda ohvri all mõeldakse. Eh, minu kol-, meie kolleeg Keakos eh, ja mina keskendusime muudatusettepanekute punktidele mis tegid, mida tegid variraportöörid nii meie kui libe fraktsioonist. me püüame muudatusettepanekute kaudu öö, tagada seda, et sooline moment läbiks kõiki neid muudatusettepanekuid, et välja ei jääks mitte mingil juhul alaealised ja et mitte mingil juhul ei tekiks täiendavaid kulutusi ohvrile. see on tõepoolest eriti oluline, kui me räägime siin ka äh, hooldajate tegevusest, äh, nende seadusrikkumistest, siis äh, ka selles osas on tehtud mitmeid parandusettepanekuid parandusettepanekud, aga ka raportöör on teinud enda tõepoolest kõik selleks, et äh, kaitsta ohvreid eh, kurjategijate, nende kallal juba vägivalla, vägivalda toime pannute ees, see on oluline, et selline kaitstus, eraldatus oled tõepoolest tagatud. me ei soovi aga samas koostada mingit ohvrite kartoteeki või nimekirja, sellel võivad olla negatiivsed tagajärjed, kuid samas on meil oluline teada, kui suure hulga inime-, kui suurest hulgast inimestest on jutt. kui me räägime viivitamatust tegutsemisest kui, ja see tähendab kuskil viiteist kuni kahtkümmend päeva, siis kas see on viivitamatu, on eraldiseisev küsimus, seda me saame veel muudatusettepanekute käigus, arutamise käigus arutada, veel kord tahaksin tänada raportööri ja variraportööre. suur aitäh, proua Ernst! annan sõna härra Lakolinale, palun. aitäh. ka mina tahaksin avaldada tunnustust kahe raportööri tehtud tööle tegemist on erakordselt kompleksse küsimuste, küsimusega ja eh, me alustasime seda arutelu juba Hispaania eesistumise ajal. me oleme seda teemat arutanud proua Redingu kui volinikuga. tekkis mitmeid konflikte, sest see küsimus on nii mitmepalgeline, nii kompleksne, et üksikuid selle teema osi sellest välja rebides saame ootamatult negatiivse tulemuse. küsimus on ka sellest, kuidas on võimalik ohver määratleda ilma pikemalt venitamata, kuidas see peaks välja nägema, kuidas seda praktikas ellu viiakse, see on ju Mm, väga keeruline, sest öö, ja kuidas me teame, kellega on tegu, jah, ma olen nõus, meil ei ole vaja registrit. see, aga kuidas me peaksime siis olukorda hindama, kuidas me saaksime olukorda hinnata, kuidas me saame hinnata rakendatud meetmeid? lisaks sellele olen seisukohal, et ohvrite kaitsemeetmed peaksid hõlmama ka tema perekonnaliikmeid. ohvrite perekonnaliikmeid, kelle suhtes rakendatakse kaitsemeetmeid. suur aitäh! Äh, aitäh! aitäh, kõigepealt ma tahaksin öelda oma fraktsiooni variraportöörina, et ma jagan raportööride seisukohti. meie raportööril on tõesti õigus ja ma loodan, et ühel päeval see lähenemiskeeld saab teoks. äärmiselt oluline on see, et see asi äh, saaks korralikult tehtud ja sellepärast ma muret tunnengi, aga tegelikult ma võtan sõna Timothy Kirkhope'is äh, nimel, kes on libekomisjonis variraportöör ja tema peab praegu olema esimeste konverentsil, nii et ta jättis mulle oma sõnavõtu ja ma nüüd loen selle ette siis. nagu te teate, Timothy on jurist, nii et, et tema läheneb asjale tehniliselt. niisiis meie seisukoht on see, et perevägivalla ja teiste kuritegude ohvrid peaksid saama liikuda Euroopa Liidus ja olla kindlad, et neid kaitstakse vaatamata sellele, kus nad on. me tahame teha koostööd oma Euroopa partneritega selle eesmärgi saavutamiseks. põhimõtteliselt me tervitame Euroopa lähenemiskeelu eesmärke on aga mõningad lahendamata küsimused, mis on seotud õigusliku aluse ja selle instrumendi ulatusega, mis äh, võivad ohtu seada selle instrumendi kasutusele võtmise ning seetõttu me usume, et on vaja veel edasist tööd selle teksti kallal selleks, et need probleemid lahendada ma tahaksin välja tuua põhilised asjad, mis meile muret teevad. esiteks, me usume, et äh, raport oma praeguses, praegusel kujul läheb kaugemale kriminaalse õigusliku aluse kontekstist. ma äh, leian, et me ei peaks siiski tsiviilõigusliku aluse juurde minema ja muudatused kaheksakümmend üheksa kuni üheksakümmend kaks teevad ettepaneku kasutada Euroopa Liidu lepingut. tegemist aga ei ole õigusloome alus, õigusloome alusega ja see teeb meile muret. me ei saa teha Euroopa Liidu õigusi, kasutades selleks vahendeid, millel pole mingit õiguslikku alust ja kolmandaks muudatused kakssada viisteist, kakssada kuusteist, kakssada seitseteist ja kakssada kaheksateist tõstatavad ajapiiride küsimuse ajapiirid on loomulikult olulised, aga me ei saa toetada mingite ajapiiride ettekirjutamist. ning lõpetuseks muudatused sada viis, sada kuus ja kakssada kakskümmend kaheksa on seotud asjaoluga, et äh, kaitstud isikud äh, ei tohi mingeid kulusid äh, panna. ma arvan, et liikmesriikidel peab olema ikkagi kulude osas vali-, valikuvabadus. see on siis Timofi seisukoht, aitäh! aitäh. proua Kosta, nüüd on, saate teie sõna. jah, ma leian, et raportöörid on teinud suuri jõupingutusi jõupingutusi valdkonnas, mis on erakordselt pakiline ja kiireloomuline. eriti silmas pidades nõukogus väljendatud erinevate liikmesriikide seisukohti. asi pole mitte ainult naiste kaitsmises, vaid kõikide ohvrite kaitsmises, ükskõik millisest liikmesriigist nad ka poleks mitmed liikmesriigid on viimastel aastatel teinud ju pingutusi vägivalla ohvrite äh, kaitsmiseks. seetõttu lähenemiskeelu kehtestamine on ette nähtud paljude riikide seadusandluses kuid eh, erinev on selle kehtestamise kord. Itaalias on tegemist haldusõigusliku aktiga, eh, aga samas on riike, kus seda kõike teostatakse kriminaalmenetlusõiguse alusel, seetõttu meil on tarvis ühist õiguslikku lähenemist, seda enam, et eh, Euroopa Liidu õigus on liikunud ühtlustamise suunas ja ma leian, et artikkel kaheksakümmend kaks ja nii mõnigi teine selle dokumendi punkt peaks äh, äh, viitama nendele Euroopa Liidu õiguslikele alustele, nagu muuhulgas vabadusel, turvalisusel ja õigusel äh, rajanev ala seetõttu ma leian, et äh, sellest äh, põhimõttest lähtudes on võimalik saavutada selles dokumendis äh, ühtle, ühtsemat lähenemist, mida siiani minu arvates ei ole täiel määral arvestatud. on loomulikult väga palju väärtuslikke muudatusettepanekuid, mistõttu hindan eriti kõrgelt raportööride tehtud tööd nagu juba siin kolleegid Jimenez ja Romero on öelnud, on siin eeskätt oluline tagada ohvrite kaitse. selleks on olemas erinevad kaitsemeetmed. kuid eh, nad, eh, ohvrid kaotavad õiguse nendele, sellele kaitstusele, kui nad liiguvad teise liikmesriiki, siin tekivad huvide konfliktid ja seetõttu leian ma, et need eh, et nad peaksid olema kaitstud ka teises liikmesriigis. suur aitäh, proua Costa! järgmisena proua Bilbao. suur aitäh! ALDE fraktsiooni esindajana tahtsin öelda, et oleme seda küsimust samuti korduvalt arutanud. kuid me ei käsitlenud mitte niivõrd selle lähenemiskeelu rakendamise õiguslikku alust, vaid me palusime komisjonilt ja nõukogult, et meile küsimuse tagapõhja põhjalikult seletataks pärast raportööridega vestlemist tundub, et me viib, oleme nüüdseks juba hoopis teistsuguses poliitilises olukorras, on olemas poliitiline tase edasi minna, mis alguses tundus ebaselge. aga ma tahaksin selgitada, miks ALDE tegi omapoolsed muudatusettepanekud, Eh, selleks, et parandada selle direktiivi õiguslikku alust. Eh, tegemist on väga kompleksse eh, dokumendiga, mis puudutab erinevaid õigusvaldkondi ja me peaksime looma eeldused koordineerimist, töö parandamiseks erinevate liikmesriikide vahel me peame tõepoolest tagama, et ohvrid saaksid kaitstud. me peaksime tagama, et inimene ei langeks ohvriks kaks korda, seetõttu on meie arvates vajalik Euroopa register selleks, et erinevad ametkonnad äh, oleksid nende, nendest ohvritest teadlikud ja suudaksid neid õiglaselt kohelda sõltumata liikme, sellest, millises liikmesriigis nad parasjagu asuvad. see lihtsustaks eh, Euroopa lähenemiskeelu praktilist rakendamist. siis on tehtud veel muuda-, muudatusettepanekud, mis käsitlevad hindamismeetodeid, kuidas on ohvrid kaitstud ja kuidas tema kaitsus on tagatud ja mil määral on tema jätkuv kaitse vajalik. see tähendab seda, et kogu teemat on vaja Euroopas tervikuna veelgi enam teadvustada, et saavutada olukord, et direktiivis sätestatud eesmärgid leiaksid laialdast tutvustamist ka liikmesriikides ja leiaks tänu sellele ja selle kaudu positiivse rakenduse. sest liikmesriikides on väga palju probleeme, eeskätt eh, ohvrite kaitse praktilise rakendamise seisukohalt meie jaoks on seetõttu erakordselt oluline, et teavitamine toimuks hoopis teistsugusel tasandil ja et ka komisjon teeks omalt poolt kõik sellise teavitustöö läbiviimiseks, selleks, et saavutada senisest enam. suur aitäh, proua Bilbao, kas keegi soovib veel sõna? kas kellelgi on mingeid märkusi? kui ei, siis annan sõna komisjoni esimehele, esindajale, proua Knutsen, palun. suur aitäh ma kuulasin väga suure tähelepanuga neid erinevaid sõnavõtte ning on selge, et vägivalla ohvrite kaitse on äärmiselt oluline ja see, seda kogu meie ühiskonna jaoks. ja seetõttu ongi komisjon juba algusest peale toetanud selle direktiivi eesmärke seda on korduvalt öelnud komisjoni asepresident proua Reding. ma ei tule tagasi juriidiliste probleemide juurde, millele komisjon varem on tähelepanu juhtinud ja millele me oleme tähelepanu juhtinud ka aprilli lõpus koostatud kirjalikus arvamuses. seal me keskendume just nimelt sellele algatusele ja selle väga laiale ulatusele, mis meie arvates on laiem, kui on võimalik artikli kaheksakümmend kaks kriminaalõigussätete valguses. mõned kõnelejad tõstatasid siin küsimuse, et praegusel kujul see direktiiv äh, peaks lähtuma kriminaalmenetlusest ja ja seetõttu mul oli väga hea meel kuulda, et täna mitmed kõnelejad ütlesid, et, et võib-olla me peaksime rohkem kehk-, keskenduma õiguslikule alusele ja meil on loomulikult väga hea meel jätkata kõnelusi just nimelt selles vallas, sellepärast et meie arvates ei ole praegu ohvrite tõhusat kaitset Äh, kui, ja seda ei saagi olla, kui ei ole korralikku õiguslikku alust, on esitatud mitmeid üsna huvitavaid muudatusettepanekuid, mis seda seisukohta ka toetavad ning ma loodan, et meil õnnestub sellele alusele tuginedes edasi töötada meie soovime sama innukalt nagu teiegi leida praktilist viisi edasiliikumiseks Eh, rakendamaks kaitsemeetmeid, eh, mis eh, lähtuvad tsiviilõiguse kontekstist, liikmesriikides on erinevad süsteemid, me peame seda austama, on olemas erinevad menetlused kriminaal- ja tsiviil, tsiviilasjade jaoks ja me peame ka seda arv, sellega arvestama ning neid erinevusi arvesse võttes olemegi me üritanud leida praktilise viise edasiliikumiseks ning asepresident Reding on sellel teemal juba korduvalt peatunud ta on väga kindlalt äh, äh, lubanud, et me suhtume tõsiselt sellesse, kuidas leida viis tagamaks siis vägivalla ohvrite piisav kaitse, seda ka tsiviilõiguse kontekstis ning need ideed on siis äh, osaks äh, sellest äh, kõikehõlmavast paketist ohvrite kohta, mille me esitame kahe tuhande üheteistkümnenda aasta esimesel poolel selleks, et tõeliselt parandada siis kaitset, mida me ohvritele osutame ja nende õigusi. meil on eesmärk see, et see pakett kahe tuhande üheteistkümnendal aastal sisaldaks ka konkreetseid meetmeid, mis tagaksid ohvrite äh, kohase kaitse, äh, nende ohvrite kaitse, kes siis praegu äh, omavad tsiviilõiguslikku kaitset, kui need inimesed siis liiguvad teise liikmesriiki. me oleme juba alustanud ettevalmistavat tööd ja see võib-olla peaks ka viima eraldiseisvate meetmeteni mis siis arvestavad juba tsiviilõiguse eripära. praegu on veel liiga vara öelda, millised need konkreetsed meetmed saavad olema, aga mm, ma lihtsalt mainin seda, et me oleme tõesti pühendunud selle tööga jätkama. me palusime mai lõpus liikmesriike et nad leiaksid viise, kuidas just nimelt haldusõigusliku ja tsiviilõigusliku äh, õigusest tulenevate juhtumitega tegeleda ja meil praegu käib läbi vii,, viiakse läbi teostatavuse uuringut, et äh, vaadata siis, millised on erinevad valikuvõimalused äh, ohvrite jaoks, keda, keda puudutavad tsiviilkaitsemeetmed, et nad ei kaotaks neid kaitsemeetmeid, kui nad lähevad teise riiki ja sügise lõpupoole peaksime me saama ka selle uurimuse tulemused ja me valmistame ette ka mõjuhinnangud ohvrite paketi kohta järgmiseks aastaks ning äh, sõna otseses mõttes äh, tõesti sadu eksperte on sellesse protsessi kaasatud ja siis me saame ka teada, mida nemad arvavad sellest, kuidas äh, töötada välja siis kas juriidiline või mittejuriidiline mehhanism tsiviilkaitsemeetmete osas. ja juulis käivitasime ka avaliku konsultatsiooni ohvrite kaitse osas, see konsultatsioon käib septembrini, me esitasime terve rea küsimusi, mis loodetavasti annavad meile tagasisidet, mida me saame siis kasutada oma ohvrite paketi puhul. niisiis, need meetmed näitavad, et me tõesti soovime sisuliselt asjaga edasi minna ja eh, mitte lihtsalt takerduda juriidilistesse küsimustesse. me sooviksime saavutada tulemusi, mis on kooskõlas aluslepingutega ja uuest lepingust tuleneva juriidilise baasiga, aga me peame seda tegema õigesti, nii et, et ei teki enam mingeid muid juriidilisi takistusi ning me arvame, et selline eraldi meede, mida võiks siis rakendada paralleelselt Äh, kriminaalsete meetmetega, oleks võib-olla siis kõige tõhusam ja jätkusuutlikum viis edasiliikumiseks, aitäh! Eh, ehm, aitäh! ma tahaksin nüüd kuulda eesistujariigilt Belgialt tema seisukohta, palun Merci, madame la présidente, euh, de me laisser l'opportunité donc de m'exprimer sur ce dossier. suur aitäh, et te andsite mulle võimaluse Belgia kui eesistujariigi poolt selles osas midagi öelda. ma võtan selles küsimuses esimest korda sõna ja tahaksin tänada komisjoni, et äh, ta on nii tähelepanelikult suhtunud naiste jaoks nii erakordselt olulisse Eh, küsimusse. ma lugesin dokumente suurima huviga ja minu jaoks oli väga huvitav ka see, mida ma siin täna selles saalis kuulsin. muudatusettepanekuid lugedes jäi mul mulje, et seal on terve rida uuenduslikke ettepanekuid, mis ilmselt parandavad ohvrite elu. samas on oluline mõis, mõista ja teha koos ja mõista koostöö tähtsust Euroopa Parlamendiga ja seda ka teostada selleks, et ohvrite kallal rakendatav vägi, vägivald on seda väärt, et me kaitseksime neid tulevikus ja ma leian, et seetõttu on selle küsimuse kokkuleppele ja kompromissile jõudmine meie eesistumise perioodi üheks prioriteediks. me, ma saan, ma tean, et õiguslik alus oli suhteliselt problemaatiline, osa soovib kitsendatud rakendamist kui me räägime Euroopa lähenemiskeelust, enamik äh, ulatuslikku rakendust, igal juhul on tarvis leida äh, kompromiss kahe erineva lähenemisviisi vahel. kaitsemeetmed ühelt poolt ja kriminaalmenetluslik lähenemine teiselt poolt näitab, kui oluline on äh, Äh, rakendada karistusõiguslikke, õiguslikke vahendeid. möödunud juunis toimunud nõukogu istungil arutati samuti neid küsimusi, siis oli Hispaania veel eesistujariik. Hispaania väljendas seisukohta, et äh, kriminaal õigusliku lähenemise toetajatest on kujunemas enamus. seetõttu leian ma, et see on alus, millega ka nõukogus edasi minna selleks, et ühiselt selles teemas, sellel teemal arvamusi vahetada. selleks, et leida asjalikud rakendusmeetodid, kui me räägime kaitsemeetmetest suur aitäh. ma leian, et mõlemad asjaomased raportöörid tahaksid veel kord sõna võtta, palun anna, annan sõna proua Jimenezele. jah, kõigepealt tahaksin tänada kolleege toetuse eest, aga ka Belgiat kui eesistujariiki ja komisjoni. Nende ettekujutus, nende nägemus oli meie jaoks erakordselt olulise tähtsusega selleks, et me suudaksime täiel määral aru saada, millised on need valdkonnad, millele peaksime keskenduma oma esmatähelepanu. sest ikka siis, kui oleme töötanud selle teema kallal, oleme, kinnitasime endale, et me peame leidma lahenduse, lahendus on võimalik leida ja me leiame selle, me peame hoolitsema selle eest, et ohvrid saaksid kaitstud. meie seisukohad olid töö alguses üksteisest paljuski erinevad, kuid ma leian, et me oleme vaatamata sellele teinud suuri äh, Eh, edusamme, me oleme korduvalt kohtunud nõukogu ja komisjoni esindajatega, kavatseme teha seda ka edaspidi, samuti tegime koostööd Hispaania kui eesistujamaa ja nüüd kavatseme seda koostööd jätkata ka belglastega. leiame, et ko-, oluline on ka tulevane koostöö komisjoniga. see on kõik oluline selleks, et erinevaid seisukohti üksteisele lähemale tuua. viimastel kuudel on saanud meile selgeks, et me peame leidma, tahtma leida kompromisse. see puudutab nii õiguslikku alust, siis me peame rääkima artiklitest kolm näiteks see tähendab, me peame püüdma teha endast kõik oleneva selleks, et eh, selgitada välja kõik olulised küsimused ja pakkuda neile välja lahendused. Eh, ja lammuti on oluline tagada, et liikmesriigid suudavad, eh, võiksid siinkohal säilitada oma õigusliku pädevuse, mis, milleks neil on täielik õigus ma leian, et siin ei olegi niivõrd palju küsimusi fraktsiooniliste erisustega, kuivõrd siseriiklike erisustega. samas leian ma, et me oleme selle diskussiooni käigus üksteise mõtteviise rikastanud, et muuhulgas see, mis puudutas ajavahemike kehtestamist. jah, me ei ole siinkohal jõudnud lõplike kuupäevadeni loomulikult me peame sisulisele tööle rohkem tähelepanu keskendama, kuid on oluline, et me suudame saavutada selle lähenemiskeelu praktilise rakendamise ja selle kõikehõlmava rakendamise kogu Euroopa Liidu territooriumil. ma leian, et Äh, komisjoni ja nõukogu ülesandeks saab olema selle tagamine, et selle, et seda direktiivi praktikas tõepoolest ellu rakendataks, et ohvreid tõepoolest kaitstaks. see pole küll alati lihtne, aga me teeme kõik endast oleneva selle nimel, aitäh! aitäh! proua Romero, palun võib-olla tahate veel midagi öelda? aitäh! ma püüan oma tööga veenda komisjoni. püüan veenda komisjoni, et komisjon oma seisukohti muudaks. komisjon on ikka ja jälle rõhutanud et meetmeid tuleks rakendada samaaegselt. kaasnevaid meetmeid, mis puudutavad, kaasnevaid meetmeid, mis puudutavad karistusõiguslikku menetlust, tsiviilõiguslikku menetlust või haldusõiguslikku menetlust, kuid andke andeks, selle te oleksite võinud kirjutada sisse juba direktiivi projekti. sest nõukogu direktiivi ettepanekuid oleks võinud ju teie, oleks võinud komisjoni omalt poolt täiendada. aga mis juhtus selle asemel? meid püütakse siin segadusse ajada, sest me räägime pidevalt pädevusest ja öö, äh, pädevusõigusest, kellel on öö, äh, õigused ja mil määral aga samas eh, eh, sellega püsi-, pü, eh, seatakse nagu küsimärgi alla initsiatiiviõigus. noh, on ju tore, kui komisjonil oli initsiatiiviõigus, aga, aga nüüd aga nüüd, kui me oleme jõudnud teistsuguse tulemuseni, siis oleks küll viimane aeg, et komisjon ja eeskätt volinik seda möönaksid ja nad suut- ja aktsepteeriksid äh, parlamendi seisukohti ja et nad ei venitaks enam. andke andeks, juba selle menetluse käigus on võimalik äh, lähenemiskeelu direktiivi vastuvõtmiseni jõuda ja seetõttu on komisjoni äh, tegevustaktika vale. me peame rääkima ohvrite kaitsest, me ei saa unustada ohvrit, me ei saa unustada naisi, kes on ohvriks langenud. seetõttu me me eh, ei tohiks piirneda ainult nende ohvrite kaitsega, kes on siin loetletud. siit on jäänud terve rida eh, vägivalla ohvreid välja. mulle tundub, et eh, me peaksime tagasi tulles õigusliku aluse juurde tegema vastavaid täiendusi, praegu on meil veel selleks aega ma arvan, et hääletamise nende muudatusettepaneku osas toimuvad kahekümne üheksandal ja seetõttu oleks mul ettepanek, et me diskussiooni käigus, kallid kolleegid, keskenduksime tõepoolest esmaolulisele. nii kui me ei peaks tegelema komisjoni ja nõukogu vahelise pädevuse piiritlemisega, see on nende asi. suur aitäh, proua Romero! ma tahaksin teile meenutada, et orienteeruv hääletamine toimub kahekümne üheksandal septembril. see on ka meie järgmise istungi kuupäev. enne kui me tänase istungi lõpetame, tahaksin tänada oma kaaseesistujat libekomisjoni esindajat härra Lopes Aguilarit, eh, kellega meil oli suurepärane koostöö, valmistamaks ette meie ühisistungid. me suutsime sellega suurepäraselt toime tulla ja nüüd ma tahaksin kõiki tänada tänase sisulise suurepärase töö eest sekretariaati, kaastöötajaid ja tõlke. Äh, kena päeva kõigile ja juba praegu tunnen rõõmu selle üle, et meie järgmine istung toimub kahekümne üheksandal septembril, aitäh! It's a pleasure to work with you. Looking forward to having you home. Yeah. Finally. Yeah. Let's talk about it. Because I need